siin soovinud äh, kolleeg Koobet äh, teha avalduse kodukorra kohta. jah, teie oma avaldustes ei öelnud, et äh, mõni liige oleks mõnest fraktsioonist lahkunud, ma küsin seda sellepärast, et äh, UKIP on väga palju rääkinud äh, Jonas Atkinsonist ja sellest, et tema on äh, parteist välja arvatud, aga siin parlamendis tundub, et ta siiski jääb EFTD fraktsiooni liikmeks, nad lihtsalt salaja ja vaikselt hoiavad teda oma liikmena selleks, et neil oleks võimalik saada rohkem raha, mida annab neile üks lisaliige, kas tegemist on mingi äh, kommunikatsiooniveaga või hoopis mingi silmakirjalikkusega siin? härra Kobet. härra Kobet. jaa, härra Ölof Taatmov. Ölof Taatmov, istuge maha, kohe saate sõna. kohe saate kodukorda puudutavas küsimuses sõna. härra Kobet ma oleks väga tänulik olnud, äh, kui teie kui eriti suurte kogemustega kolleeg oleksite mulle maininud ka kodukorra artiklit, mille osas te tahtsite sõna saada. Äh, kui te oleks seda artiklit maininud, siis ma oleksin saanud ka öelda midagi selle kohta, aga kuna te ei öelnud kodukorra artiklit, siis ma ei saa midagi öelda, ütlen lihtsalt üldiselt kaks märkust. esiteks ma eeldan, et teie teate, et fraktsiooni liikmelisuse üle ei otsusta mitte parteid liikmesriikides, vaid fraktsioonid siin sõltumatult selles kojas, nii et iga fraktsioon ise saab otsustada, kelle nad võtavad liikmeks ja keda mitte. ja siin täiskogus ei ole vaja selle üle ei arutada ega ka hääletada ma saan aru siis küll, kui mingeid reegleid oleks rikutud, aga mina reeglite rikkumist siin ei näe. härra Ölof Taatmaf, palun. tahtsin lihtsalt öelda, et tegemist on õigusliku menetluse küsimusega siin on mängus inimõigused, inimõigused sellisel viisil, nagu meie jaoks on nad tähtsad siin parlamendis, võib-olla mitte härra Koobeti jaoks, see proua, kellest me räägime, ta on võtnud endale advokaadi ja kuigi see daam UKIP-i liige enam ei ole, on siiski teatud äh, sisekorra eeskirjadega menetlus paika pandud, millest tuleb kinni pidada. nii et äh, härra äh, Koobet, ma loodan, et see vastus äh, annab teile kindlust juurde. aitäh selgitavate sõnade eest, sellel polnud ka kodukorraga mitte mingit pistmist, härra Borrelli, palun. jah, suur aitäh, te, te juhina tahaksin ütelda, et see saadik praegu on, tema liikmelisus on peatatud äh, fraktsioonis, nii et ta ei saa äh, hääletada ega ka äh, töötada fraktsioonis seda nii kaua, kui siis tulevad nende protsesside tulemused, mis praegu on veel käimas, aitäh. Herr Borrelli, das war eine härra Borrelli, see oli tõesti nüüd sõnavõtt kodukorra kohta ja vastus härra Koobeti küsimusele. aitäh teile! esimeeste konverents vastavalt kodukorra äh, artikli sada nelikümmend üheksa jagas teile laiali lõpliku päevakorra projekti ja vastavalt fraktsioonidele äh, kokkulepikuda teen nüüd äh, järgmised muudatuse ettepanekud, mis puudutab põlenguid Bangladeshi tekstiilivabrikutes ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkulepet, et selle päevakorrapunkti lükkame me edasi. kas keegi on selle vastu? ei ole, siis on see niimoodi otsustatud. oi, härra Koldi, palun. palun, aitäh. ma leian, et tegemist on väga tõsise küsimusega me nägime, millist hävingut äh, toovad endaga kaasa üleilmastumine ja kõige küünilisem kapitalism, äh, mis üldse võimalik on. just selline kapitalism, mis tingib madalad palgad ja selle, et inimesed töötavad äh, orjuse tingimustes kaubad seejärel aga ilma tollimaksudeta tulevad ja rikuvad ka meie ettevõtete heaolu. ma leian, et selline poliitika on vastutav sadade surmade eest. ja meie eurooplaste ja läänemaailma esindajatena oleme kollektiivselt kaudselt vastutavad ja sellest tulenevalt eh, see punkt peaks jääma meie päevakorda, me peaksime seda koheselt käsitlema, aitäh. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Gornis, il y avait plusieurs groupes. aitäh, mitu fraktsiooni palusid selle punkti edasilükkamist Teie rääkisite selle vastu, nii et palun hääletame. kes on edasilükkamise poolt? kes on poolt, et edasi lükatakse? kes on edasilükkamise vastu? erapooletud? nii et suur enamus edasilükkamise poolt, aitäh! palun, härra Kolnis, rõõmuga, kui soovite rahvapartei on teinud taotluse komisjoni avalduse kohta, mis puudutab broneerimisinfo lepingut Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel, et see pandaks veel täna päevakorda ilma resolutsioonita. see tähendab seda, et kui me selle otsuse vastu võtame, siis tänane osaistungjärk pikeneb kuni kella kümneni ja nüüd proua Hoolmeier saab sõna selleks, et seda taotlust põhjendada palun, proua Holmeier. härra president, kallid kolleegid, meie taotlusel on selge päevakajaline põhjus Mehhiko kui meil ei ole lepingut Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel broneeringu info vahetamise kohta, siis Mehhiko lennuettevõtetelt esimeselt juulilt äh, hakkab nõudma kolmkümmend tuhandet eurot ja me tahame nüüd komisjoniga rääkida sellest küsimusest ja teada, et milline menetlus on esimeseks juuliks paika pandud, aitäh. selle taotluse poolt soovib sõna võtta proua Infeld, palun ilma mikrofonita räägib proua Infeld. nagu ma juba mitmeid kordi olen teinud taotlusi viimastel aastatel, et see küsimus päevakorda pandaks ja seega ilmselgelt minu fraktsioon toetab seda taotlust, aga ma teeksin ettepaneku, et muudame natuke seda pealkirja, sest siiamaani meil ei ole lepingut ega kokkulepet Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel, ei ole isegi mitte mingit kokkuleppe ettepanekut nii et me tõesti toetame seda taotlust see küsimus päevakorda panna, aga me peaksime siiski päevakorrapunkti pealkirja muutma. aitäh, kas keegi soovib selle taotluse vastusõna võtta? ei? siis ma teen soovituse et proua Infelt ja proua Hoolmeier, et meil on siis komisjoni avaldus kavandatud broneerimisinfo kokkuleppe kohta Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel, olete te nõus sellega, et siis on ka proua Infeldi sooviga arvestatud? hästi, kes toetab proua Hoolmeier taotlust, palun andke käega märku. kes on vastu? kes on erapooletu? taotlus on vastu võetud seega järgmiseks Roheliste fraktsiooni taotlus, et meil toimuks arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste kohta, mis puudutavad Kreekat ja et see pandaks päevakorda, et me räägiksime eurorühma läbirääkimistest ja nüüd lõppeva programmi lõpetamise kohta Äh, proua, ilma resolutsioonita siis ja proua Harms soovib sõna saada. jah, härra president, äh, daamid ja härrad, need äh, minitäiskogu osaistungjärgud Brüsselis on ette nähtud selleks, et me saaksime rääkida päevakajalistest küsimustest ja viimastele sündmustele reageerida. nii nagu ka teie, jälgisime ka meie ajakirjandust viimastel päevadel ja me nägime, et sõna Brexit, Kreeka lahkumine euroalast Ähm, on kogu aeg esilehtedel ja üha rohkem anonüümseid hääli Euroopa Liidu valitsustest ja ka institutsioonidest ütlevad, et see oleks Euroopa Liidu jaoks kõige parem lahendus nii Euroopa Liidu kui ka Kreeka enda jaoks. mina leian, et selline käitumine on ohtlik ja hoolimatu. see on ohtlik ja hoolimatu Euro-, Kreeka kodanike suhtes kes sellise Kreeka lahkumise puhul kannaksid veelgi suuremat ja raskemat koormat. humanitaaralane olukord läheks veelgi õudsemaks äh, pärast neid kärpeaastaid. peale selle leian mina, et Euroopa Liit, mitte ainult euroala, vaid ka Euroopa Liit üleüldiselt riskib väga palju, kui Kreeka lahkub euroalast ja ma arvan, härra president, et see olukord praegu Euroopa Liidus on selline, et me peame praegusel hetkel rääkima sellest küsimusest, president katkestab kõnelejat ja nüüd räägivad kaks inimest korraga ja kõneleda ja tõlkida ei ole võimalik kõnelejaid. jah, ma kuulasin teid, ütleb härra president, aga teised kahjuks mitte väga. kas keegi soovib toetada proua Harmsi ettepanekut? härra Luke, ma ei usu, et te soovite toetada, ma küsisin, kes soovib toetada. Te tahate proua Harmsi ettepaneku toetada, nüüd <laughs> see valmistab mulle küll muret ja kukun kohe toolilt maha, aga palun. härra president, mul on väga hea meel, et te siiski lasete mulle endale öelda, mida ma tahan öelda ja mida mitte. ma leian, et proua Harmsi ettepanek on väga õige, Euroopa Parlament peab tõesti otsekohe selle küsimusega tegelema, sellepärast et Euroopa Liidu ametlik seisukoht on mida on praegusel hetkel ka volinik Dombrovskis välja öelnud oma kuulemisel, et Kreeka ei saa lahkuda euroalast, et kui euro on sisse viidud, ei ole võimalik sellest enam loobuda, et on täiesti mõeldamatu selline samm. ta ütles seda alguses teistmoodi, siis ta võttis tagasi selle avalduse, aga tegelikult see on praegusel hetkel ametlik avaldus. ja nüüd praegu, kui on väga palju valitsuse liikmeid, teadlasi, kes kõik on öelnud ja pakkunud välja või toonud välja võimaluse, et Kreeka võib lahkuda euroalast, siis me tahaksime teada saada, mida komisjon sellest arvab. et kas, äh, kui on meil mingit abi anda Kreekale, kui kavatsetakse lahkuda või komisjon leiab, et ei ole võimalik euroalast lahkuda ja siis lihtsalt täiesti kontrollimatult lastakse Kreekal äh, euroalast lahkuda, kui see mingi nii-öelda õnnetusjuhtumine siis ühel päeval juhtuma peaks okay.? härra Luke mind üllatas äh, see kvali-, koalitsioon, mis ei ole tavaline, aga ma ei tahtnud muidugi teile sõnu suhu panna ja isegi kui ma oleksin tahtnud, mul poleks olnud ikkagi aimu, mida te tahate öelda. ja nüüd äh, proua Zimmer tahab selle avalduse vastu sõna võtta jah, härra president, minu fraktsioon on selle taotluse vastu, et meil oleks täna arutelu läbirääkimiste kohta euroala ja Kreeka vahel, sest esiteks meie leiame, et kahekümnendal veebruaril äh, loodi välja läbirääkimiste alus ja see alus kehtib ka täna ning kõik muu, mida me oleme kuulnud, on kõigest kuulujutud, ajaleheartiklid, selgitused komisjonist ja ka teistest nii-öelda äh, Äh, hästi informeeritud allikatest, aga kogu aeg lükatakse neid tagasi, nii et ma tegelikult ei tea, mis alusel me tahame rääkida, mis on tõsiasjad, millest me siin räägime. ma leian, et meil on vaja siin head arutelu Kreeka üle minugi poolest äh, järgmise osaistungjärgu ajal või ka hiljem, aga mitte sellist arutelu, kus meie hakkame kuulujutte levitama ja niimoodi olukorda veelgi hullemaks muudame sellepärast me lükkame selle arutelu praegusel hetkel tagasi, isegi kui mina, ja tahan seda veel öelda, isegi kui meie jagame proua Harmsi seisukohta, et äh, probleemi käsitlemine on tegelikult olnud Euroopa Liidu jaoks väga häbiväärne. aitäh proua Harmsi taotluse paneme nüüd hääletusele. kes toetab proua Harmsi taotlust, andke palun käega märku. kes on selle vastu? kes jääb erapooletuks? taotlus on tagasi lükatud. sellega on meie tänane päevakord paika pandud ja muudatused sisse viidud